president, kuid äh, rakendagem neid samu põhimõtteid siis ka Euroopas äh, ja ka mujal maailmas, aitäh! Political... suur tänu ja suur tänu ka fraktsioonide esindajatele, et äh, soovisite sõna, et esitasite oma kommentaarid ja suur tänu ka volinik Füülele. suur tänu teile teie komisjon, teie kommentaaride eest Euroopa Komisjoni nimel. sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. soovitus teisele lugemisele. proua Katrin Streiler, ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. kõigepealt annan sõna proua raportöörile, proua Katrin Streiler suur tänu, härra president, suur tänu, kolleegid, väga hea on uut aastat alustada selle aruteluga ja homse hääletusega, pidades silmas Belgia kokkulepet selle tähtsa raporti valdkonnas, mis puudutab ehitustooteid. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes võimaldasid selle, need saavutused, ma tahaksin tänada neid tõsise töö eest, pühendumise eest, ja selle eest nad on aidanud äh, selle ettepaneku reaalsuseks muuta. tahaksin tänada ka EMCO sekretariaati ja Belgia eesistujat iseäranis, äh, härra Vertesonit ja härra Harti nende pühendunud äh, tööpanuse eest. nagu oma raportiski kirjutasin, parafraseerides poeet Robert Frosti, head tarand, head naabrid, väga oluline on see, et äh, me ei kaota hoogu, viime ühisturu lõpuni äh, ja jätkame äh, tarade lammutamist, nagu Maarja Monti ütles oma ühisturu, ühtse turu strateegias. Euroopa on endiselt turu rajamise faasis, kus tuleb kõrvaldada piiriüles tegutsemist takistavaid tõkkeid, lammutada siseriiklikke haldus- ja tehnilisi tõkkeid ning saada jagu tehnilistest raskustest ja firmade vastuseisust me oleme püüdnud äh, ühtset turgu tõhusamaks muuta, me oleme püüdnud äh, luua selgemaid, äh, läbipaistvamaid süsteeme, nii et turule suunatud tooted oleksid kõrgekvaliteetsed ja et ehitustööstusel, ehitussektoril oleks oma ühtne turg praegusel hetkel on, on ehitussektor silmitsi raskustega, mis on seotud kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisiga ja majanduse, majanduste aeglase taastumistempoga. me ei tohiks kunagi unustada seda, kui oluline sektor on tegelikult ehitussektor. kaksteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku töötavad selles sektoris ja kakskümmend kuus miljonit töötajat sõltuvad sellest sektorist. see on siis äh, kokku kolmkümmend kaheksa miljonit inimest, kes kõik sõltuvad ehitussektorist majanduskasv ehitussektoris on äärmiselt oluline näitaja ja tegemist on ka ühe äärmiselt ohtliku sektoriga. võtame näiteks Saksamaa, kus ük-, kus üks igast viie tuhandest ehitustöölisest hukkub oma karjääri jooksul. ohutus töökohal on äärmiselt oluline ja me peame alati meeles pidama seda ehitussektoris ja me peame oma raportis seda ka arvesse võtma. seda meeles pidades on meil õnnestunud jõuda kokkulepeteni näiteks ohu, ohtlike ainete osas, aga me oleme samal ajal pööranud tähelepanu ka neile, kes töötavad toodetega, mis minevikus on viinud erinevate krooniliste haiguste ja, ja surmajuhtumiteni. võtame siin äh, näiteks äh, asbestist tulenevad haigused, äh, kopsuhaigused, mis tulenevad tolmu pidevast sissehingamisest ja nii edasi. õige kohtlike ainete märgistamine aitab selliseid olukordi ja selliseid sündmusi ära hoida, ma olen mul on väga hea meel, et see raport viidi lõpuni Euroopa kopsu aasta jooksul. kapsud on äärmiselt olulised äh, ka Euroopa Parlamendi jaoks. ja Euroopa Parlamendis äh, me pöörame tähelepanu üksikasjadele ja seda oleme teinud ka selle raporti puhul. me oleme äh, võtnud arvesse ka väiksemaid ettevõtteid ja nende turu, toodete turule toomist, me oleme puutnud süsteemi ühtse turu muuta odavamaks nende jaoks ja aidates neil nende kaubanduspotentsiaali optimaalselt ära kasutada. mis puudutab äh, tehnilisi kogusid institutsioone, siis äh, ma arvan, et äh, meie institutsionaalne aspekt on ka edenenud toodete kinnitamine sellisel moel aitab ainult Euroopa praeguseid tarasid lammutada. ja iseäranis mikroettevõtete jaoks äh, loo-, loodud äh, erieeskirjad äh, on kasulikud majandus, praeguses majandusolukorras. me tahame alati parimat reguleerimist Euroopa Liidus, me oleme omalt poolt püüdnud parandada neid raporti osasid, mis ei ole enam asjakohased või on ebaselged. ehituse, tööstuse jaoks on vaja selgeid eeskirju ja see aitab muutusi läbi viia. muutusi on palju, väljakutseid on palju, aga tänased uued eeskirjad, mis liikmesriikides järgneva kahekümne nelja kuu jooksul jõustuvad, aitavad ehitussektorit, aitavad äh, samas äh, meile, meid kõiki, luues äh, töökohti ja tuues kaasa majanduskasvu. suur tänu, proua Euroopa Komisjoni asepresident Antonia Tajani. suur tänu härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt sooviksin tänada teid, härra president, et olite valmis juhtima tänast arutelu, mis on nii oluline Euroopa tööstuspoliitika seisukohast ja tahaksin tänada ka proua Stailerit, meie raportööri, kes on teinud tõsist tööd selle ettepaneku kallal tänu tema pühendumusele oleme me jõudnud äh, teise lugemise käigus ka kokkuleppele ja üksmeelele. tahaksin tänada ka variraportööre, siseturu äh, komisjoni esimeest äh, härra Haaberit, austatud Euroopa Parlamentide kollektiivsed, parlamendiliikmete kollektiivsed pingutused olid äärmiselt olulised selle toimiku edenemise loos. meie saavutused on olulised ja teretulnud. komisjon tervitab teise lugemise kokkulepet parlamendi ja nõukoguga. ehitustoodete direktiivi vastuvõtmine on äh, väga suur samm edasi kogu Euroopa ehitustööstuse jaoks. Need tooted moodustavad kolm protsenti Euroopa SKP-st ja kui me räägime tööhõivest, siis äh, ehitussektoriga seotud tegevused äh, toodavad kuus koma viis protsenti Euroopa SKP-st äh, ja selle sektoriga seotud ametikohtadel on hõivatud seitse protsenti Euroopa töötajatest ja nagu proua Stailergi ütles, tegelikult on äh, sellega, seetõttu meie selle sektoriga seotud kümme protsenti Euroopa SKP-st äärmiselt oluline on lihtsustamine, paremad õigusaktid, need aitavad meie siseturgu lõpule viia. tegemist on ka võimalusega, esimese võimalusega äh, väikeettevõtete aktist, akti arvesse võtta sageli äh, jäävad äh, meie väikesed ettevõtted äh, Euroopa õigusaktide puhul kahe silma vahele, nüüd aga on meie lähenemine teistsugune. me puudame elu, püüame elu nende jaoks lihtsamaks muut-, muuta ja vähendada nende vormide arpu, arvu, mida neil tuleb täita me oleme püüdnud lihtsustamisele tähelepanu pöörata ja mis puudutab ka ohtlikke aineid, siis ohtlike ainete osas komisjon kavatseb äh, koostada raporti, mis käsitleb just nimelt seda teemat. me vaatame, kas äh, esitame ka õigusloomelise ettepaneku. siis mikroettevõtted ja nende kohtlemine. mikroettevõtted äh, on alati olnud meie jaoks äärmiselt olulised ja loomulikult eh, tahame me tagada, et lihtsustatud menetlused jäävad eh, ka nende puhul paika, sellepärast et eh, need on äärmiselt olulised nende jaoks. bürokraatiat tuleb vähendada, testide arvu tuleb vähendada mitte ainult märgiste küsimuses, vaid ka Euroopa tehnilise hindamisega seoses. aga mis puudutab äh, nõukogu seisukohta esimesel lugemisel, siis äh, me peame kindlasti tagama selle, et äh, meie lahendused aitavad olukorraga, olukorraga seotud probleeme lahendada ja me ei tahaks mitte mingil juhul, et väikeettevõtted peaksid kannatama liigse bürokraatia koorma all, et uued õigusreeglid tooksid kaasa nende jaoks ükskõik milliseid äh, liigseid kohustusi ja lisaülesandeid äh, koostöös äh, Euroopa Parlamendiga loomulikult seetõttu oli, on oluline vaadata üle viis aastat jõus olnud direktiivid, komisjoni eesmärgiks on teha tihedat koostööd nõukogu ja parlamendiga ka jõustamise vallas. tahaksin tänada praegusel hetkel oma töötajaid selle suure töö eest, mida nad on teinud. Nad teevad alati ära suure töö, sedakorda on nad koostanud ka teekaardi, mille õige pea saadame ka Euroopa Parlamendile. tegemist on komitoloogia valda kuuluva küsimusega. Euroopa Parlament on komisjoni jaoks võtmetähtsusega partner, tahame ka tulevikus jätkata tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja seda kogu meie õigusloomelise protsessi kõikides etappides. Teie mõtted ei ole liiva jooksnud, kavatseme ka esitada oma deklaratsiooni institutsioonide vahelise kokkuleppe erandite kohta ja seda, mis puudutab delegeeritud õigusaktide ettepanekute esitamise kohta. me oleme kokku leppinud äh, vastavalt meie ühisele kokkuleppele, et äh, ettepanekud tuleb esitada kahe kuu jooksul, seda tähtaega võib pikendada veel kahe kuu võrra. komisjon leiab, et äh, kui ei ole mingisuguseid erakorralisi olukordi, siis ei tohiks olla mitte mingisuguseid erandeid. rõhutame omalt poolt, et ehitustooted eh, on valdkond, mis ei too kaasa er-, eritingimusi ühegi teise valdkonna jaoks, tahaksin tänada teid tehtud koostöö eest, tahaksin tänada, et selle eest, et Euroopa Parlamendi liikmed on vaadanud üle sel-, need lihtsustamisettepanekud ja praegune ettepanek on oluline nende jaoks, kes kasutavad ehitustooteid, kui ka nende jaoks, kes toodavad seda. ja äh, loodame, et õige pea on meie uued ettepanekud ka õigusraamistikes jõustatud ja tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti koostöövaimu eest, aitäh! PPP e nimel äh, härra Schwab. lugupeetud president, äh, asepresident, daamid ja härrad. ka mina soovin kõigepealt tänada kõiki neid kes on teinud võimalikuks selle määruse arutamise ja vastuvõtmise. määrusega parandatakse olemasolevat direktiivi, sest ehitustoodete alane seadusandlus on väga tähtsaks osaks tööst, mida enne arutati äh, lähisuspõhimõtte kohaselt. kuid äh, nüüd on meil uued õigusaktid teiseks, teiseks puudutab see määrus uut ühtse turu strateegiat ning tuleb kasuks tarbijatele, sest ehitustooted, mis on turul, peavad olema usaldusväärsed ja vastama teatud standarditele ning seda ka tagatakse kahjuks ei ole kolleeg Meier täna siin, sest ta pidi kohtuma oma valijatega, aga ma ütleksin ikkagi, et tegemist on hea kompromissiga. selles kompromissis on teatud elemente, mis tuleks uuesti üle vaadata ja ma olen tänulik, et komisjoni asepresident Tajani on meile öelnud, et mingisuguseid aspekte, nimetatud aspektidest ta kindlasti Euroopa Parlamendile ka tutvustab minu kolleeg ütles, et äh, määrus on ebapiisav äh, ehitustoodete seisukohalt just äh, tootjate jaoks. vaja on rohkem praktilisi reegleid ja praktilisi juhiseid ehitustoodete tootmiseks ning minu kolleeg usub, et komisjon ning ka Euroopa Standardikomitee peaksid tegema tööd ehitustoodete alaste õigusaktide ühtlustamise nimel lisaks sellele tahaksime, et ehitustooted oleksid piisavalt ühtlustatud, kuid et see ei tooks kaasa äh, turvalisuse kahanemist. nüüd, kus härra Tajani on äh, meile, meiega kõnelnud, olen ma kindel, et komisjon äh, püüab täita sedasama eesmärki. suur aitäh teile ning sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Gebhardt kaheks ja pooleks minutiks. suur aitäh, president, lugupeetud kolleegid mina soovin kõigepealt äh, tänada proua Stailerit, äh, raportööri, sellepärast et tegemist on äh, väga tehnilise valdkonnaga ning proua Stailer on ära teinud väga palju tööd. muidugi ei ole tegemist lihtsalt puhttehnilise raportiga, vaid sellel on ka poliitiline mõõde. tegemist on raportiga, kus räägitakse kõrgetest poliitilistest standarditest, mida tuleb täita tõenäoliselt me suudame saavutada tasakaalu äh, ettevõtluse ning äh, tarbijate äh, turvalisuse vahel ning need sobival moel ühte liita. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on sellise tasakaalu ka leidnud. ettevõtete huvides on selgeks teha, kus on praegu lahendamist vajavad probleemid ning lisaks tuleb leida tasakaal ka suurettevõtete ja VKE-de vahel ja meie usume, et äh, selline tasakaal kindlasti peab olema, kuid komisjon on öelnud, et väikeettevõtted võib-olla ei pea täitma nii palju reegleid kui suurettevõtted. aga see ei tähenda, et väikeettevõtete toodetud tooted oleksid vähem turvalised. või et väikeettevõte ei täidaks väga kõrgeid standardeid ning just sellist lähenemisviisi meil vaja ongi loomulikult peaks turvalisus, ehitustoodete turvalisus nende kasutajate või tarbijate jaoks olema kõige tähtsamaks prioriteediks. kui te toodate ehitustooteid, siis ongi nende ohutus, nende turvalisus esimene nõue. ning eh, need, kes ehitustoodetega hiljem eh, töötavad, peavad seda saama täiesti ohutult teha. ja sotsiaaldemokraadina ütleksin ma veel seda, et võib-olla tuleks parandada ka olemasolevat tööõigust, seda tuleks öelda väga selgesõnaliselt ning proua Stailer ongi kõik asjakohased punktid välja toonud. ehitustoodetes on sageli ka ohtlikke aineid, millega inimesed peavad töötama ja just nende ohtlike ainete tõttu tulebki tagada väga kõrgetasemeliste standardite täitmine selline tervisekaitse, selline ohutuse tagamine on meie töö kõige tähtsamaks osaks ning meie, härra Tajani, peaksime tegema tööd ka sellega või mõtlema sellele, mida tehakse ehitustoodetega siis, kui nad ringlusest kõrvaldatakse ning ma tänan veel kord raportööri. suur aitäh teile! nüüd saab sõna härra Rüüler roheliste nimel kaheks minutiks. lugupeetud president, suur aitäh! ka mina soovin kõigepealt äh, tänada raportööri proua Stailerit ning ka variraportööre. teise lugemise jooksul on meil äh, õnnestunud jõuda kompromissile, kuigi kahtlemata ei ole kõik kompromissiga rahul. soovin äh, rõhutada seda, mida ütles professor Maier, ehk siis toodete märgistamise koha pealt on meil ikka veel vaja teha tööd. ehitustoodete ühtlustamine ehitustoodete alaste standardite ühtlustamine on läinud hästi, aga märgistamisega on vaja veel töötada ning komisjon peaks vaatama eurokoodi ja vaatama, mida on meil võimalik selle määrusega edasi võtta, edasi ette võtta nii et ehitustoodete kasutamise äh, alaste standardite ühtlustamine ei jääks ikkagi liikmesriigi tasandile, sest muidu oleksid küll ühtlustatud ehitustoodete alased standardid, kuid mitte nende toodete kasutamine ja kui komisjon soovib vastu võtta uusi meetmeid, peab ta kindlasti sellele mõtlema. veel üks äh, tähtis äh, element mis puudutab seda, kas me saame või ei saa toetada ettepanekut, on seotud ajajärguga, mil Belgia oli eesistujaks ja viis läbi teise lugemise, mis järgnes esimesele lugemisele ja teise lugemise käigus tõi artikkel kaheksa punkt kolme ja kaheksa punkt kuue alusel sisse uusi elemente, kuid ei tutvustanud neid Euroopa Parlamendile, kuigi oleks pidanud seda tegema. me oleme saatnud kirja Ungarile, kes on järgmiseks eesistujaks ja e, küsinud e, selgitust, kuid Ungari ilmselt ei mõista, milles, mille kohta me seda selgitust küsime. ning e, ma tahaksin öelda, tahaksin rõhutada, et kui nõukogu edaspidi mingisuguseid uusi elemente sisse toob teise lugemise käigus, peab ta seda teatama Euroopa Parlamendile aga kuna äh, need uued elemendid ei too sisse midagi sellist, mille tõttu me kompromissi kindlasti tagasi lükkaksime, Äh, siis äh, ei nõua me uut teist lugemist või midagi äh, sarnast, kuid me ütleme, et teise lugemisega kaasa toodud, sisse toodud uued elemendid peavad olema Euroopa Parlamendile tuttavad. suur tänu, proua Rüüle, järgmisena konservatiivide fraktsiooni nimel saab sõna proua McClarking üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, suur tänu, proua Steiler, tehtud suure töö eest, pikk tee on maha käidud. ehitussektoris on täna tööl keskmiselt kaksteist miljonit Euroopa kodanikku, lisaks sellele üheksakümmend kaks protsenti ehitusmaterjali tootjatest on äh, väikese või keskmise suurusega ettevõtted. see tähendab seda, et üle kuuekümne viie tuhande ettevõtte on just nimelt ehitussektoris ja see ka on ilmselge, et ehitussektor on Euroopa majandusele väga oluline ja meil on kohustus selle tööstuse eest toetada neid, eriti läbi majanduskriisi. selles äh, raportis on üsna mitu aspekti, mis on viinud tupikseisu nii mõnegi meie seisukohad, tegemist ei ole küll perfektse raportiga, tegemist on kompromissiga, näiteks eh, Euroopa vastavusmärgistus ja nii edasi, eh, minu meelest siin väikesed ettevõtted tänu sellele enam ei ma-, ei pea kandma sama suurt eh, koormat kui suured ettevõtted ja praegu ei ole ka mingisugust konflikti ülejäänud seadusandlusega. loodetavasti teise lugemise kokkulepe toob tõelised muudatused ning tagab ehitustoodete vaba liikumise, parandab standardeid üle terve liidu ning äh, aitab paremini ka ehitustöödeid ringlusesse võtta, ei suurenda aga bürokraatlikku koormat äh, ega ei vii segadusse ka tarbijaid äh, suur tänu, proua McClarkin, järgmisena saab, saavad sõna siis saadikud enda nimel ja sõna saab kõigepealt proua Koomi suur tänu, proua president, ma tervitan äh, saavutatud kompromissi osades konkreetsetest küsimustest, mis minu meelest on üliolulise tähtsusega, kui me tahaksime tõe-, kui me tahame tõesti saavutada seatud eesmärgid. räägin ma siin siis täpsemalt lihtsustatud menetlusest mis vähendab äh, halduskoormat ning äh, ka sellega seonduvaid kulusid paljudele ettevõtetele, peaasjalikult VKE-dele. see kõik on ülioluline äh, tänases majanduslanguse kontekstis, et me mõistaksime seda, millist olulist rolli mängivad VKE-d, kes kindlasti on meie majanduse üks põhialuseid. mind huvit-, puudutavad aga ka kõik teised lihtsustamise aspektid, näiteks nagu ajaliste piirangute vähendamine, mille jooksul lubatakse siis turule tooted, sealhulgas ka uuenduslikud tooted, loomulikult kõige selle juures tuleb kaitsta ka kodanikke ning aidata kaasa sellele, et nad e, uuendustest saaksid nii kiiresti kui võimalik kasu, samas e, hoides siis alal ohutus- e, ja julgeolekustandardeid see kokkulepe minu meelest on suurepärane kompromiss, mis äh, viib kindlasti õigesse taga, tasakaalu nii tootja kui ka tarbija vajadused. ja selle läbi on tagatud ka turu õige toimimine sektoris, mis on Euroopa majandusele üliolulise tähtsusega. suur tänu, proua Komi, järgmisena saab sõna kolleeg Rapti. suur tänu, proua president ka mina tahaksin omalt poolt tänada Catherine Stylerit selle suure töö eest, mille ta on ära teinud. me räägime täna väga tehnilisest küsimusest ja kahjuks proua Gebhardt, kes kõneles sotsialistide nimel, vabandust, õnneks rõhutas seda, et tegemist ei ole mitte ainult tehnilise küsimusega, vaid ka poliitilise ja majandusliku küsimusega. ehitussektor on meie majanduse üheks alustalaks, me kõik teame seda, et selles sektoris aga VKE-d mängivad väga olulist rolli, nagu ka majanduses üldisemalt. loomulikult Euroopa majandus on täna väga raskes seisus ja seega Catherine'i äh, raport äh, omab äh, ka poliitilisel tasandil väga äh, suurt äh, tähtsust ja me oleme andnud ennast parima, me oleme jõudnud hea kompromissini ja peaksime olema sellega rahul. on õnnestunud saavutada tasakaal, mis tagab lihtsamad menetlusvormid ja seda menetlust saab nüüd siis rakendada VKE-sid ähm, vigastamata ja, ja asju tehakse lihtsamalt õnnestunud on lahendada ka ohtlike ainetega seonduv. Äh, mäletate võib-olla veel äh, seda Euroopa Komisjoni Berliamo hoonet, mis äh, tänu asbesti skandaalile viieks-kuueks aastaks suleti sellistest asjadest tuleb Euroopa Parlamendis rääkida ja ohtlikest ainetest tuleb samuti rääkida ehitussektori puhul vaadanud oleme me ka läbipaistvuse ja ohutuse küsimustele ning Catherine Steiner on väga hästi hakkama saanud selle raportiga ning äh, ilusti kokku kirjutanud ka sobiva kompromissi. tahaksin nüüd siis lõpetada ja suur tänu lahkuse eest aja andmisel, proua president. lisaksin veel, et äh, ehitussektoris oleme asjad suutnud hästi korda saada ja see peaks tähendama seda, et sama hästi peaks ka olema Euroopa, peaks minema ka Euroopa ühiskonna ülesehitamine. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Harbour, suur tänu, ähm, proua president, mina olen äh, vastutava komisjoni esimees ja tahaksin äh, tõesti paljudele kommentaaridele alla kirjutada sellena. Äh, proua Stahleri töö on olnud suurepärane sellise väga raske teema ülevõtmine teise lugemise ajal oli väga keeruline ettevõtmine ja ta on sellega hästi hakkama saanud. proua president, kogu see asi näitab seda, kui oluline on teise lugemise menetlus meie kojas sellepärast et meil on õnnestunud nüüd tänu teisele lugemisele oluliselt parandada seda ühispositsiooni, mis jõudis meieni esialgu nõukogus, nõukogus, nagu proua Rööle ütles, meil oli nendega üsna mitmeid eriarvamusi, protokollis esitatakse ka Ungari kui eesistuja kiri selles küsimuses, mis puudutab siis detailsemaid aspekte, kuid tahaksin äh, mõned äh, kommentaarid teha selle äh, ettepaneku toetamisel. kõigepealt härra volinik, suur tänu, et tegite meiega nii tihedasti koostööd me peame teiega ka selle ettepaneku rakendamise vältel tegema sama tihedat koostööd, nagu te ütlesite, siin on väga olulised komitoloogia menetluse aspektid mängus ja meie komisjon toetab seda mõtet, et neid ettepanekuid tuleb üsna, nende ettepanekute rakendamist üsna pidevalt jälgida. teiseks, minu meelest on tegemist võtme sektoriga ja nagu paljud kolleegid ütleks, ütlesid, tuleb ka seal toimuvat järgida selleks, et garanteerida see, et ei tekitataks turutõkkeid ja et see sektor saaks panustada vääriliselt Euroopa majandusse. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Korhola, keda küll ei ole saalis ja seega läheme üle vaba mikrofoni äh, voorule. kaks äh, kolleegi on ainult sõna soovinud ja kõigepealt proua Roitova, kellel on üks minut. Äh, suur tänu, härra president. ma olen vägagi rahul selle tekstiga. volinikud Dajani ja Barnier on siin teinud väga tõhusat koostööd selle tekstiga ühtlustatakse nii mõnedki aspektid turul, näiteks nagu vastavusmärgised ja nii edasi ning olukord peaks siis ettevõtjate jaoks muutuma oluliselt lihtsamaks. kõik Tšehhi ettevõtted ähm, kindlasti aust-, tunnustavad seda reformi, sellepärast et et äh, vana, varasem seadusandlus kvaliteeti ei parandanud, suurendas aga ka, suurendas aga kulusid äh, ja loodetavasti IMCO komisjonis üsna vastu võetakse vastu ka mikroettevõtluse akt, nii nagu Euroopa Parlament, sellepärast et see parandaks kindlasti seadusandlikku keskkonda Euroopa Liidus ja sellest oleks kõigil kasu. suur tänu, proua Roitova. järgmisena saab sõna proua Weisgerber, kellel on samuti üks minut. suur tänu proua president. see kokkulepe küll ei veena mind kõikides oma aspektides, kuid ma olen nõus, et uus seadusandlus võrreldes tänase olukorraga on väga suur edasiminek esimest korda on meil nüüd harmoniseeritud Euroopa tehniline tekst ehitustoodete jaoks ning on ühtlasi ka korrastatud menetlusvormi Äh, siseturg on nüüd tänasest sammu lähemal oma valmimisele ja oleme aidanud kaasa nii ettevõtjate tegevusele, aga kaitsenud ka tarbijaid. VKE-de rõhumine on küll väga oluline, kuid tuleksin viidata ka sellele, et äh, ka väiketarbijad teinekord on ju väikeettevõtjad ja seega on teretulnud see, et ka nende seisukohtadega on arvestatud. minu meelest tuleks väikeettevõtetes läbida mingisugused CE märgistuse hindamised selleks, et tagada ohustus ja ainult nii saaks tagada eh, seda, et Euro-, üle terve Euroopa on tagatud toimivusdeklaratsioon. Äh, suur tänu, kas keegi veel sooviks sõna vaba mikrofoni all? tundub, et mitte ja seega saab sõna nüüd volinik Tajani. Äh, suur tänu, proua president. ma olen täiesti nõus äh, komisjoni esimehe härra Haaberiga, kui ta rääkis selle teksti olulisusest mis äh, tänu äh, kokkuleppele leiab ka ilmselt heakskiitu parlamendikojas. tegemist on seadusandlusega, mis äh, saadab turule väga selged signaalid ning samal ajal toob, juurutab konkreetsed reeglid, mille alusel VKE-del eriti on võimalus edasi areneda loodetavasti majanduskriisi viimases faasis, kus me kõik siin, kõik peaksime ju ometigi andma endast parima selleks, et VKE-d ähm, saaksid luua uusi töökohti ja edasi areneda, see on ju olnud Euroopa voliniku peamiseks eesmärgiks ja Euroopa Parlament on samuti veendunud selles. ning tänu väikeettevõtlusaktile äh, nii ka läheb menetluskorra lihtsustamine VKE-de jaoks, bürokraatia masinavärgi vähendamine on meie peamiseks eesmärgiks, samas aga ka näeme me turu edasist liberaliseerimist ja nagu proua Gebhardt ütles, toetame nii igasugust arendustegevust. ning äh, ei ole ära unustanud me ka ohutuse küsimust, ohutus on äh, ülioluline nii nende jaoks, kes ehitussektoris on hõivatud, aga muidugi ka tarbijate jaoks. ning ma olen veendunud, et äh, see tekst äh, on võtnud siin selles osas täiesti õige suuna. komisjoni äh, plaan ei ole selle teksti vastuvõtmisega asja jätta sinnapaika me kavatseme nimelt jätkata seda tööd ja teha seda siis järgnevatel aastatel jooksvalt ja kordan siin nüüd uuesti seda lubadust, härra Harbour ka kutsus üles komisjoni taolisele peotusele ja tulemas peaks siis olema rakendamise teekaart, saadan selle Euroopa Parlamendiga kohe edasi, kui see minuni jõuab ja valmis saab. täna, proua president, paljud rääkisid harmoniseerimisest harmoniseerimisest ehitussektoris. eriti selles osas, mis puudutab ohutust. ma olen äh, sellest probleemist täiesti teadlik. ja tunnen head meelt selle üle, et äh, standardikomitee CEN on eurokoodid välja too-, too-, töötanud, need on siis ühtsed standardid ehitussektori jaoks. Komisjon, nagu te ilmselt teate, praegu ongi koostamas standardiseerimisalast ühisdokumente, mis esi-, dokumenti, mis ehitatakse, esitatakse järgnevate nädalate jooksul nii parlamendile kui ka nõukogule. seega, proua president, austatud parlamendisaadikud, täna ja homme Äh, astume me väga olulise sammu edasi siseturu väljakujundamisel. suur tänu teile, proua raportöör, selle väga tehnilise küsimuse osas äh, kannatlikkuse ülesnäitamise eest kõik see on tõestuseks sellele, et eh, jah, asi on küll tehniline, kuid me oleme võtnud endale ka poliitilise kohustuse, sellepärast et me räägime siin ju väga olulisest majanduslikust eh, valikust. toetame täna VKE-sid selle uue sammuga, sest et nemad on need, kes järgnevatel aastakümnetel Euroopas töökohti loovad ja, ja toovad seega tulu kogu tervele Euroopa Liidule ja Euroopa kodanikele. suur tänu, ütleb proua president ja proua Steiler siis nüüd omalt poolt. suur tänu, proua president ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes äh, on täna sõna võtnud. leian, et volinik Dajani, Dajani äh, kommentaarid partnerluse kohta, teekaardi kohta ja ka teiste kolleegide sõnavõtud näitavad, kui oluline on see, et me jätkame seda head koostööd, mida me oleme siiamaani teinud. me saavutasime kompromisskokkuleppe, mõned kolleegid oleksid soovinud näha rohkem selles kompromissis, kuid parlamendil õnnestus tagada et, et seitsekümmend viis protsenti meie jaoks olulistest äh, muudatusettepanekutest oleks kaasatud, see on tegelikult päris hea näitaja, aga üks asjaolu torkas mulle silma selles tänases arutelus. ehitussektor on nii oluline meie majanduse jaoks, meie majanduskasvu jaoks, meie töökohtade jaoks. paluksin proua asepresidendilt, et äkki me võiksime teha iga-aastase arutelu ehitussektori kohta, et äh, meie komisjoni koostööettepanekust kinni haarata, me leiame, et ehitussektor on oluline sektor, me tahaksime näidata, et me peame seda sektorit oluliseks. Äh, väga paljud inimesed, mitmed kümned miljonid inimesed sõltuvad oma töökohtadel ehitussektorist, suur tänu, härra volinik, meie koostöö jätkub järgnevate nädalate, kuude, aastate jooksul ja meie siseturukomisjon ja ja mina, mina ise osaleme selles töös. suur tänu! suur tänu, proua Staeler! tegite omapoolse ettepaneku, panime selle ettepaneku kirja ja esimeeste konverents räägib